kodukorrareegli äh, kaks, kolm, üks kohta, see puudutab ratifitseerimisi, nii et, et võime minna nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni